rääkisime. aga ma tahaksin selle asemel praegu äh, raamid seada meie ees olevaks aruteluks täna äh,. nimelt on kolm põhilist elementi, mis meie demokraatia inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendi jaoks rolli mängivad. esimene on strateegiline küsimus ja see puudutab inimõiguste äh, poliitikat Euroopa Liidu suunalt üleüldisemalt. me räägime siin selle poliitika peavoolustamisest, me räägime sellest, et mida tehakse poliitilisel tasandil ning kuidas see täpselt on rahastamisvahendiga seotud. tahaksin rääkida siin äh, ka ühest aspektist, eh, mis on oluline mittetulundusühingutele, nimelt eh, demokraatia ja inimõiguste edendamine on eh, erinevates instrumentides olemas, me räägime siin kolmandate riikidega suhtlemisest üldisemalt, see ei ole, see on meie lisarahand-, rahastamisvahend. teine küsimus on tehniline ja õigusloomeline me räägime sellest, kuidas täpselt tuleks selle rahastamisvahendiga toimida selleks, et komisjonil oleks hea alus demokraatia ja inimõiguste edendamise tööd läbi viia. Mm, keeruline küsimus on see ning see tuleb loomulikult ka meie eelarvega ja teiste Euroopa Liidu instrumentidega koos vaatluse alla võtta. ja kolmas viimane ja väga konkreetselt praktiline mm, küsimus on see, kuidas Euroopa Liit äh, oma poliitikat äh, koha peal äh, rakendab, kuidas me oma partneritelt äh, kuidas me oma partneritega koos töötame, kuidas me tõepoolest demokraatiat ja inimõigusi saame toetada erinevates olulistes kontekstides. me oleme sellest juba pikalt rääkinud ja olen öelnud, et ja ütlen veel kord, et keerukas kontekst meie partnerite osas ning äh, meie kogemus näitab, et teatud partnerid äh, ei kasuta demokraatia inimõiguste edendamise rahandamis, rahastamisvahendeid äh, kohapealsete keerukate kontekstuaalsete tegurite tõttu ma arvan, et me peaksime sellele küsimusele lähenema paketina, see on väga oluline aspekt, oluline aja oluline aeg on praegu nendeks aruteludeks, mul on hea meel, et on äh, kohale tulnud mitmed eksperdid erinevate taustadega ning nad aitavad meil arutada täna, kuidas äh, seda instrumenti kasutada. Jean-Paul äh, Mant-, Mantros, kes on ajakirjanike kaitsenõukogu esimees, Human Rights Watchi juures on ta aktiivne, Lessori toimetaja mm, Carlos Fernandez ning doktor Ebai on tulnud ka Tuneesiast meile äh, nõuandeid tooma. ta on ka Tuneesia valimistega koostöös ko,, äh, kontekstis juba meiega koostööd teinud. annaksin ekspertidele ilma viivituseta sõna selles järjekorras, äh, mida härra esimees ütleb, äh, aga niipea kui esimesel on muidugi jälle võimalus keskenduda meie tänastele tegemistele siin. Still then, Mr Martos, you have the floor. härra Martos. suur tänu, suur tänu selle küllakutse eest et rääkida nüüd sellest rahastamisvahendist, võib-olla minupoolsed märkused on rohkem poliitilise iseloomuga kui tehnilised. praegusel hetkel me oleme tunnistajaks sellele, et üldiselt nagu taganetakse inimõiguste täitmisest ja see algatus peaks vastama meie seisvale väljakutsele, mis tähendab seda, et meil on vaja väga selgelt poliitilist tahet äh, selle küsimusega tegelemiseks sest teatud riigid võib-olla on vaidlustanud demokraatia inimõiguste aspektid, näiteks Egiptuses äh, on teatud inimesed, kes on selle programmiga seotud, arreteeritud, siin mainiti ka Friedrich Naumanni fondi esindajaid ja äh, seda tuleb silmas pidada, sest me peame veel kord üle kordama, et Euroopa Liidul on selge kavatsus äh, võtta risk seoses nende projektidega ning arvestades seda, et me kasutame erinevaid rahastamisvahendeid, eh, ma olen külastanud mitmeid eh, moslemi riike, Katari ja, ja Saudi Araabiat, kus kulutatakse eh, miljardeid islamistlike liikumiste toetamiseks. ka Hiina on välja töötamas riiklikke programme, mis on seotud ajakirjanike koolitusega Mm, kuid kui me räägime ajakirjandusest, mitte alati ei ole nende riikide puhul nagu vaba ajakirjanduslik väljendusvabadus tagatud. kui me räägime nendest näitajatest, siis need väga hästi iseloomustavad Euroopa Liidu tegevust inimõiguste valdkonnas. me üritame teha järeldusi oma varasemate aastate tegevusest, võtta õppust nendest ja Euroopa Liit on olnud suureks abiks üleminekule Lõuna-Aafrikas ja Tšiilis ja need on äh, nii-öelda rahvadiplomaatia, diplomaatia valdkonnas nii-öelda äh, edulood ja äh, väga oluline omada põhjalikke teadmisi nende riikide kohta, mille kohta kirjutatakse, mitte alati see ei ole nii. samuti on, peab olema teadlik poliitilistest valikutest, erakondade maastikust, äh, liikumistest ja mitte alati ei ole meie tegevus suunatud suhetele valitsusasutustega. Äh, äh, abi, mida osutati, oli üsna valikuline, me ei toetanud mitte ainult ajakirjandust üldiselt, vaid neid ajakirjanikke, kes täitsid konkreetset rolli äh, üleminekuprotsessis, näiteks äh, äh, kohaliku Guardiani äh, Lõuna-Aafrikas või mõningaid Tšiili väljaandeid, mis olid vahendiks ülemineku tagamisel. tegemist ei olnud mitte üldise ajakirjanduse esindajatega. ka seda tuleb arvestada, meil oli väga hästi läbimõeldud strateegia, mis arvestas asjaomaste riikide eripära ja nimetatud kahes riigis saime toetust ka nende riikide teadusuurimisasutustelt. mis küll ei asenda äh, nagu ta ähm, akadeemilisi koolkondi, kuid ähm, mis edendasid olulist rolli ülemikuperioodil. ka nimetatud riikides oli vajalik tagada sõltumatus suhetes liikmesriikide ja nende huvidega, seega oli vaja järjekindlat lähenemist Euroopa Liidu poliitika ja Euroopa Liidu liitlaste poliitikate vahel. me pidime leidma ühise näitaja, kõige suurema ühisnäide, ühisnäitaja inimõiguste jaoks, seega järjepidevus, poliitikate sidusus ja Euroopa Liidu poliitika teatud araabia riikides ei ole mitte alati olnud sidus. Äh, ähm, me oleme seal keskendunud nagu väikestele projektidele, teinekord toetanud ka autoritaarseid režiime ja Euroopa Liit peaks nüüd selgelt määratlema, mida ta soovib toetada ja keda ta soovib toetada. Neid olulisi jõudusid, kes aitavad kaasa üleminekule, kes on demokraatlikud jõud, isegi siis, kui nad on valitseva režiimi vastased ja seetõttu on oluline välja töötada süsteem, mis võimaldab kiiremini reageerida ja tegutseda. väga sageli on liiga pikka ooteperiood äh, sündmuste vahel kohapeal ja kasutatavate instrumentide mobiliseerimisel. seega me peaksime üle vaatama erald-, eraldamise menetluse, meil on vaja uusi menetlusi, et kiiremini reageerida, paindlikumalt reageerida ja see tähendab koostööd kohalike organisatsioonidega. kuid samas eh, me ei peaks jätma muljet, et me selles konkreetses riigis püüame nagu ülemäärast mõju saavutada. sest kui kohalikud elanikud ei tunneta seda osadust, Äh, siis on halb. me soovime, et meid nähaks partneritena, kes aitavad kaasa üleminekuks, üleminekule ja mitte ei toeta ainult võimuringkondi. suur tänu, Carlo Hernandez, äh, demokraatia inimõiguste partnerluse juhataja ja mitmete inimõiguste demokraatia võrgustike esindaja, kes kommenteerib komisjoni ettepanekut ja raportööri muudatusettepanekut. sõna on teil viieks minutiks well, suur tänu, esimees, suur tänu kutse eest osaleda sellel arutelul. Äh, lühidalt rääkides kodanikuühiskonna seisukohalt siis see määrus, mida me praegu arutame seoses demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendiga ja äh, need muudatusettepanekud, mis on koostatud, äh, liiguvad õiges suunas. sest üldine mulje, mis meil on jäänud, et see rahastamisvahend on palju sidusam äh, eesmärkide suhtes ja nende abimeetmete osas, äh, mida selle instrumendi abil saab toetada kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks. see pakub huvitavat võimalust äh, rohkem rõhutada kodanikuühiskonna rolli muutuste läbiviimisel. ja seda me ikka ja jälle rõhutame eriti ülemineku kontekstis ja ka inimõiguste toetamisel ning edendamisel ja ka seetõttu, et üldiselt on tendents suurendada äh, taoliste rahastamisvahendite paindlikkust, et kasutada seda rasketes olukordades riikides ja aidata inimõiguste kaitsjaid selleks, et säilitada ka äh, mikrotoetuste mehhanism ja suurendada ka Euroopa Liidu võimekust ja suutlikkust ja komisjoni suutlikkust tegutseda äh, hädaolukordades ja seda on arutatud poliitikaringkondades Brüsselis juba mõnda aega pärast Araabia kevade sündmusi, see meile meeldiks. kuid siiski on veel mõningad lahtised küsimused jäänud ka seoses Äh, selle rahastamisvahendi määrusega ja ma keskenduksin kolmele aspektile. Äh, täiendavus, teiseks paindlikkus ja kolmandaks äh, instrumendi kasutamise üle demokraatlik kontroll. kui me räägime täiendavuse põhimõttest, siis seda on arutatud kõikjal poliitika mõttes, äh, poliitika sisidus ja täide, täiendavus äh, on olulised ja neid ei tohiks kõrvale lükata. küsimus on aga selles, kas määrus on see õige õigusakt äh, täiendavuse arutamiseks. meie leiame, et tõhus täiendatavus saab toimuda ainult riigi tasandil ja selle tasandi dokumentides ja mitte määrused ja seetõttu me kutsume üles nii komisjoni kui ka parlamendi mitte tegema liiga palju konkreetseid viiteid instrumentidele selle määrus, vaid piirduksite üldise vajadusega ja annaksite üldise mandaadi komisjonile leida see õige täiendatavus, sest mõnikord on tunne, et Ähm, mõnikord on tegemist üsna sarnaste rahastamiste vahenditega ja otsitakse täiendavatust näiteks äh, arengukoostöö instrumentide ja demokraatia edendamise instrumentide vahel geograafilises mõttes, kuid me ei tohiks unustada seda, et äh, väga palju puudused Euroopa Liidu poliitikas on põhjustatud just nendest rahastamisvahenditest poliitiliselt tasandilt poliitikakujundajate vigade tõttu ja kes need otsused langetavad. Äh, kui me räägime paindlikkust, siis me ikka rõhutame seda, et see rahastamisvahend peaks olema paindlikult kasutatav erakooliste sündmuste puhul. meie arvates tehtud ettepanekud on head, nad liiguvad õiges suunas. inimõiguste kaitsete mehhanism, väiketoetused, põhitoetused, lihtsustatud menetlus äh, alla saja tuhande euro toetustel. Äh, ja praegu on äh, erakorraliste olude jaoks näidatud üks kuni kaks miljonit toetust ja seetõttu on oluline, et komisjonil taolistel juhtudel oleks antud volitused, kes sekkuda ja tegutseda kiiresti nendes riikides ja kui me piirame teatud rahalisi vahendeid sellistele olukordadele, seega me piiraks ka komisjoni tegevusvõimekust eh, sellistes kiireloomulistes oludes. pealine küsimus on menetlus, kuidas teostada kontrolli. see ei puuduta mitte summasid, vaid menetlust ja eh, demokraatlik kontroll, mis seostub eelmise aspektidega. on oluline, et me suurendaksime äh, ka parlamendi volitusi äh, selle rahastamisvahendi üle kontrolli teostamisel, kuid me peaksime mõtlema põhjalikumalt selle peale, kuidas me seda teeme. ka meie organisatsioonid ei ole päris kindlad, kas see arutelu delegeeritud õigusaktide kasutamise üle aitab sellele kaasale ja kas see tagab parlamendile vajaliku kontrolli pädevuse, ma arvan, et selle üle tuleb veel täiendavalt mõtteid vahendada ja selleks on meil ka kümme küsimust ettenähtud ja sellega ma lõpetan. Thank you very much. Et la dernière, c'est madame Lilia Rebai. suur tänu, härra Rebai, kes on äh, Tuneesia äh, valimis, vaatlusmissiooni instituut Euh, euh, suur tänu. kõigepealt äh, olles äh, Tuneesia vabaühenduste esindaja, äh, on mul hea meel osaleda sellel debatil. me oleme ka kohapeal põhiliseks äh, põhiliseks äh, löögirusikaks, kes äh, võitleb selle eest, et äh, Tuneesias oleks demokraatlik süsteem. tahaksin kõigepealt rääkida meie instituudist. meie tee sai alguse pärast märtsirevolutsiooni aasta tagasi. meie assotsiatsioonist on kuussada liiget ja kakskümmend viis kontorit on meil üle kogu Tuneesia, aga samuti on meil ka kontoreid Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ning esindused on ka Abu Dhabis ja Dubais selleks, et äh, valimisi vaadelda. Äh, kahekümne kolmanda oktoobri valimisi vaatasime samuti ning pärast neid valimisi oleme me korraldanud äh, kohtumisi, mida me oleme nimetanud valitajat, valijate ja valitavate vahelisteks kohtumisteks, erinevaid teemasid on seal arutatud ning eelmisel nädalal tegime me ettepaneku, mis puudutab uue institutsiooni ellukutsumist, mis saabki peamiselt seisma valimiste toimumise eest. mis puudutab Euroopa Liidu rahalisi vahendeid, sest see on ju tänane teema, siis kõigepealt saaksin ma ilmselt teha ülevaate sellest, kui palju on kui kasulikud on olnud need vahendid demokraatia siirde teel olevatele riikidele. kõigepealt äh, üks asi, mis äh, minu arust on oluline välja tuua, on see, et me jagame samu väärtusi ja meil on samad huvid. me kõik tahame näiteks seda, et äh, Tuneesial oleks ligipääs demokraatiale ja me teame ka koha peal, olles kahjuks seda, et Euroopa Liidu huvides on turvaline ja rahumeelne naabruskond, eh, mis lubaks demokraatlikele ühiskondadele areneda. teiseks, eh, see kuvand, mis Euroopa Liidul meie riigis on, on see, et Euroopa Liit on neutraalne. see on meie jaoks kohapeal väga oluline, sellepärast et tihti küsivad inimesed, et kust te oma raha saate. inimesed on äh, nendes küsimustes väga tundlikud, äh, vahel on vaja meil mm, mõningatest ressurssidest keelduda, sellepärast, äh, selle raha päritolu pärast. Mm, samuti on Euroopa Liidul vaja saavutada tasakaalustatud olukord, ma detailidesse ei laskuks, aga Tuneesiasse voolab praegu väga palju raha, väga palju on erinevaid osapooli, kes on huvitatud äh, muutustest Tuneesias ning äh, meie peame äh, oma gravitatsioonipunkti nihutama just vabaühenduste poole. edasi, mida me selliste rahastusvahendite puhul näeme? teave äh, on üks oluline küsimus. me ei tea, kellele täpselt need rahad suunatakse ja inimesed ütlevad, et äh, te peaksite pöörduma selle ja teise poole, et infot saada, info ei liigu hästi. Äh, samuti mitmed liidud ja vabaühendused ei ole õigesti rajatud, tingimused rahastuse saamiseks näevad ette tavaliselt seda, et oleks väga pikaajalise vabaühendusega tegemist ning need rahad, mida inimesed ootavad oma projektide elluviimiseks, väga tihti ka viibivad, see on Euroopa Liidu puhul nii, aga ka teiste doonorite puhul täpselt samamoodi. samuti on eelarveridade vaheline paindlikkus väga väike. nii et kokkuvõttes äh, oligi see kõik, mida ma tahtsin öelda, detailidesse ma siin ei hakka pikemalt laskuma, aga ma loodan, äh, et ma vastasin teie küsimustele ja, ja vastan ka edaspidi. suur tänu! edasi variraportöörid, osaliselt on nad kohal, äh, Anna Koomas on esimene, kas te sooviksite sõna? nii et kui te tahate, siis teil on variraportöörina esimesena võimalik rääkida. mikrofon kõnelejale. Nos invités et euh, par leurs exposés et leurs ma tahaksin tänada meie eksperte ja külalisi oma sissejuhatavate sõnavõttude eest ning ka sellest, et nad on tulnud kohale ja vastavad küsimustele. samuti tahaksin tänada Aleksander Lambsdorfi, kuna tema algatas ekspertide tänase siia kutsumise eh, debati eesmärgiks ja kõik see on olnud väga kasulik. Eh, väga huvitav on kuulata asjatundjate seisukohti, tahaksin küsida aga järgmist. härra Maatos, eh, teie ülesannete hulgas organisatsioonis Human Rights Watch äh, olete te välja toonud selle, et äh, teie organisatsiooni mobiilsus on väga väike. Te tahate tuua tegelikult äh, sisse ka eksperte, kes aitaksid näiteks Araabia kevade järelmitega tegeleda, näiteks sellisest riigist nagu Liibüa kus Pariisi konverentsil tegelikult äh, äh, neile need rollid anti. nii et äh, ma saan aru, et te peate valikuliselt lähenema oma asjatundjatele ning need meediaväljaanded, mis, mis loomulikult toetavad arvamuste paljusust, demokraatlikke põhimõtteid, me peaksime neid meediaväljandeid äh, toetama. aga samuti on vaja üldiselt toetada äh, eetikaga seotud valdkondi ning nendes valdkondades on mitmeid asju vaja ära teha, sellepärast et Euroopa Liit peaks ka seisma selle eest, et need asjad saaksid tehtud. tahaksin äh, konkreetsemalt teada, millistes valdkondades olete teie ja teised kolleegid äh, aktiivselt tegevad? Te olete öelnud, et Euroopa Liit peaks mängima ennetavat äh, rolli ning äh, arvestama teie kogemusi ja panema need kogemused Araabia kevade järelmite puhul mängu. edasi tahaksin küsida, miks delegeeritud õigusaktid ei ole parlamentaarse kontrolli rakendamiseks inimõiguste ja demokraatia valdkonnas õige meetod? ja proua Rebai, tahaksin teie käest küsida, äh, loomulikult kuulasin väga hoolega seda, mida te rääkisite sellest, äh, kuidas, kui me Tuneesiast vaatame erinevate finantsallikate dubleerimist, kas meil peaks olema mingi konkreetne fookus, äh, kuhu suunata oma abivahendid, kuidas te näete Euroopa Liitu äh, just seoses äh, neutraalse positsiooniga? kas Saudi Araabia või ameeriklased või keegi teine toetust avaldav osapool ei ole mm, nii objektiivne. ma tean näiteks, et valimisvaatlusmissiooni äh, tarvis vaatlejaid koolitasid just ameeriklased Tuneesia jaoks. kuidas te näete Euroopa Liidu institutsiooni kui institutsiooni rolli äh, võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikide ja teistega? ma unustasin kahjuks öelda, et meil on väga konkreetne ajapiir, kaks minutit on võimalik osalistel rääkida, ütleb härrasimees. hästi, siis äh, et ma esimesena sõna ei saanud, aga küsin siin kohe esimese, esimese küsimusena, te ütlesite, et kes peaks neid küsimusi lahendama, kas äh, küsimus on, äh, kas abi andmist takistavad praegused õigusaktid, takistab seda äh, töötajate pädevused ja kogemus, äh, on siin poliitilist tahet vähe, mida täpselt peaks õigusaktides näiteks muutma? ja teine aspekt, mis on ka tähtis, äh, on töötajate arv koha peal, kui palju neid on, kes, kes on kättesaadavad, kas teile jääb mulje praegu, et et äh, töötajate arvu suurendamine oleks, oleks teie eesmärgi täitmiseks kohane? If the one sentence äh, üks lause siin kommentaariks, äh, härra Lambsdorff, ütleb esimees. kas ma tohin sellesse lausesse ka verbi panna, küsib härra Lambsdorff. jah, minu küsimus on järgmine nimelt äh, on meil demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendi raames ka valimisvaatlus äh, kaasatud. nii et äh, organisatsioonid saavad rahastust, kes nende valdkondadega tegeleda, tegelevad. aga me tahaksime võtta kasutusele täieliku valimistsükli lähenemise, et demokraatiat edendada, nii et küsimus kolmele eksperdile minu poolt on järgmine kas Euroopa Liit peaks olema valikuline oma lähenemises? ma toetan kindlasti, kas me peaksime toetama neid äh, siirdejõudusid, kes meile on sümpaatsed või me peaksime olema täiesti neutraalsed? Äh, kas see valikulisus siin ei tekita äh, seda riski, et me toetame teatud poliitilisi jõude ning lükkame kõrvale teised? see on kindlasti neutraalsusega riskimine praegu ma palun ekspertidelt lühikesi vastuseid, sest meil on vaja veel kümme minutit äh, Süüria olukorra arutamiseks, ütleb härra Brock. nii et palun, teil on sõna. Äh, äh, kiiresti. meil ei ole praegu Araabia maade kohta täpset analüüsi olemas, et teile täpset teavet anda, kuid Euroopa Komisjoni on meil olnud äh, konsultatiiv äh, ähm, protsess, äh, töötamaks selle kallal, kuidas täpsemalt edasi minna. me oleme töötanud koos Venemaaga selleks, et ähm, arutada näiteks Moskva ajakirjanike turvalisuse küsimuse. mitmed ajakirjanikud on äh, langenud äh, kallaletungide äh, ohvriks ning ähm, selle taga on olnud ametivõimude esindajad. ning üks Moskva ajakirjanik, ning ma tänan Euroopa Komisjoni, kes kes väga kiirelt tegutses Venemaa riigiprokurör äh, oli samuti meiega kontaktis ning me arutasime äh, ka ajakirjanike kutseliiduga äh, ajakirjanike mm, mõrvamise küsimusi. me saame töötada koos vabaühendustega koha peal ja regionaalselt. edasi valikulisuse küsimust esitades, mina ise ja võib-olla on see sellepärast, et ma tulen organisatsioonist, mille missioon on väga selge ja konkreetne, meie toetaksime ilmselt väga konkreetseid valikuid, äh, väga konkreetselt peaks valima, kuhu rahastamisvahendid suunatakse, millistele poliitilistele jõududele need äh, lähevad, eriti siirderiikides. Anna Koomes äh, ütles seda, et meil on vaja töötada koos institutsioonide ülesehitamisel üleüldiselt nendes riikides. näiteks, kuidas neid institutsioone õigusaktides kajatakse, kuidas neid juhitakse, kuidas äh, Äh, näha meedia rolli ühiskonnas, et see on avalik hüve ja teenus ning need äh, protsessid äh, tuleks kindlasti meie poolt läbi viia, me peaksime rääkima valitsustega ning ka vabaühendustega. me peaksime selgeks tegema, mis on täpselt Euroopa Liidu tugi ja Euroopa Liidu tugi on toetada demokraatlikke jõude. suur tänu! härra Hernandez, jah, ma nõustun teiega täielikult, et te tööte tööd demokraatia inimõiguste kaitseks äh,, ei räägita neutraalsusest. ma ei kujuta ette, kuidas me saaksime jääda neutraalseks, me ei tohiks olla neutraalsed, me peame ju seisma oma väärtuste eest äh,, see on meie põhisõnum ja, ja see peaks olema selgelt välja ka demokraatia inimõiguste ülemaailmse etendamise rahastamisvahendi läbi, mis võimaldab meil seda. vastus Anna Kommissari delegeeritud õigusaktide kohta, see võib-olla eeldab tehnilist arutelu, kuid meil on siiski paar küsimärki jäänud. kõigepealt, kui, kuidas määratakse seda õigusakti Äh, delegeeritud õigusakte ei tohiks kasutada oluliste küsimuste jaoks, kuid nõukogus toimunud arutelude käigus on välja tulnud seda, et delegeeritud õigusakte hakatakse kasutama mitmeaastaste strateegiadokumentide puhul ja nii edasi. aga need sisaldavad ju osulisi äh, aspekte poliitika jaoks. ma saan aru teie küsimuses, asetusest, kuid äh, mõnikord on asi kummaline, kuidas seda kahte poolt ühendada kui me räägime nüüd parlamendi eh, kontrollivõimekusest, ma ei ole päris kindel, et delegeeritud õigusaktid ja nende toimimine anna, suurendaks parlamendi mõjuvõimu ja kontrolli selle üle, kuidas eh, kohapeal toimetatakse ja suurendab ka aruandlust. see muudab parlamendi osapooleks selle kujundamise protsessis ja võib viia olukorrani, kus teile jäävad väga piiratud valikuvõimalused või vetovõimalus ja kui te oma vetot peale ei pane, siis te peate leppima sellega, mis toimub. ilmselt on mitmeid erinevaid võimalusi läheneda sellele. minu arvates ja minu kolleegide arvates on põhiküsimuseks see, et delegeeritud õigusaktide läbi ei kaasata mitte ainult parlament, vaid ka nõukogu ja liikmesriigid ja selle suhtes meil on teatud reservatsioonid. nagu ma varem püüdsin öelda, need küsimused, mis on arutluse all, on väga sageli seotud poliitilise tahte puudumisega või sidususe puudumisega. ma kardan seda, et nende delegeeritud õigusaktide abil me hakkame Äh, selle rahastamisvahendi strateegilist planeerimist äh, just seda aspekti läbi filtreerima ja ma ei usu, et see on viis, mida meie soovime. on ilmselt teisi võimalusi suurendada parlamendi rolli kontrolli teostamisel ja äh, suurendada ka aruandlust seoses selle rahastamisvahendiga. kuid need põhiküsimused on, kas delegeeritud õigusakt on just see õige vahend selle saavutamiseks suur tänu. kuid ma leian, et teie äh, seisukoht on vale, me ilmselt peame seda arutama. palun järgmine sõnavõtja, proua Ribai. jah, ma tulen selle kahe tähtsama küsimuse juurde, mis mulle esitati. kõigepealt neutraalsus, Euroopa neutraalsus neutraalsus äh, teiste organisatsioonidega suhetes, näiteks äh, Ameerika organisatsioon NDI. Tuneesias on ka äh, Ameerika poolset rahastamist, äh, võib-olla seda kõikjal ei tajuta, kuid kuid väga paljud inimesed ka minu esindatavast organisatsioonis ei saa äh, Ameerika rahastamist meie projektidele. see lihtsalt ei toiminud nii. vot sellises kontekstis me eksisteerime ja tegutseme. ja isiklikult mul võib olla teistsugune seisukoht, kuid me tegutseme keskkonnas, kus neid asju nähakse teistmoodi. kui me räägime paindlikkusest ja nüüd ka mikrofon lülitus välja, siis kui ma räägin tegevusest koha peal, ma mõtlen selle all neid huvigruppe, kellega me koos tegutseme, eriti pärast valimisi, kui ma vastasin ajakirjanike küsimustele pressikonverentsil, siis alati küsiti, kust te raha saite. ja nagu vastus oli, et USA-st, kohe teie usaldusväärsus kannatas. ja seda põhjusel, et me olema tunnistajaks selleks, kuidas on USA poliitika kujunenud Tuneesia suhtes ja ka teiste riikide suhtes. kui me räägime nüüd Euroopa rahastamisvahendite paindlikkusest, siis on teisi osapooli, kes on palju kiiremini reageerinud äh, hiljuti ma osalesin konverentsil, kus ma taotlesin lisavahendeid äh, ja nende kiiremat mobiliseerimist, kuid kahjuks ei ole need summad ikka veel laekunud, kuid mul on väga palju näiteid selle kohta, kuidas me peame manööverdama, otsima teisi võimalusi just paindlikkuse vähesuse tõttu, kui öeldakse, et mm, korraldatakse viiepäevane koolitus teatud ajaperioodi jooksul eh, samas meie ühingus puudub vajalik kord eh, ja sooviksime võib-olla koolitust, mis oleks kolm pluss kaks päeva, aga see ei läinud läbi sest praegu on kriteeriumiks kolmeaastane tegevuskogemus äh, ühingu poolt, mis on loodud pärast äh, revolutsiooni. kuidas on võimalik taoliste asjaolude puhul nõuda kolmeaastast tegevuskogemust? Äh, nendes organisatsioonides tegutsevad inimesed, kellel on pikaajalised tegevuskogemused ja meie taolistel organisatsioonidel on väga raske täita neid kriteeriume ma võiksin sellest pikalt rääkida, kuid meil pole selleks aega, kuid ma tahan öelda, et praegu kehtiv kord ei vasta meie vajadustele. Tuneesias liigub raha, ka teistest allikatest on võimalik rahalisi vahendeid saada ja ma ei viita siin konkreetselt Pärsia lahe riikidele, meil puuduvad selleks tõendid, kuid meie otsustasime, et me oleme neutraalsed, mis ei tähenda seda, et meil ei ole poliitilist värvingut, kuid me ei saa äh, avalikult seda kuulutada, kuid on ka teisi organisatsioone, kes on äh, politiseerunud ja saavad kohe äh, rahalist abi, millal iganes nad seda vajavad, saavad nad seda, mida nad soovivad. ja selles mõttes neutraalsus on muutunud meile takistuseks sest me ei saa vajalikke rahalist toetust, meil ei ole võimalik kasutada valikuvariante ja puudub ka vajalik paindlikkus. suur tänu, ma tahan öelda, et see viimane näide on väga kasulik näide selle kohta, et me vajame suuremat paindlikkust ja ka Euroopa Parlament peab oma jälje jätma äh, Äh, et me saavutaksime suurema paindlikkuse, et me seda rohkem läbi suruksime, et oleks võimalik kiiremini reageerida. taolises olukorras, et saada äh, rahalist toetust, nõutakse kolmeaastast tegevuskogemust. see on ju naeruväärne. ja sel põhjusel peaksime me rohkem panustama. härra Lambsdorff, ühelauseline äh, kommentaar, sest tõlgid on juba üle tööaja töötanud ma tahaksin tänada eksperte, kes täna siia tulid ja meiega oma arvamusi jagasid. ma usun, et see arvamuste vahetus oli kasulik meie kõikide jaoks. võib-olla äh, kõik nende arvamused võib-olla ei lange meie arvamuste kokku, kui näiteks delegeeritakse õigusaktide koha pealt kuid te ütlesite väga õigesti, et demokraatia inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendid tuleb muuta paindlikumaks, kuid äh, meil on vaja selleks ka teatud regulatsioone ja selleks on meil vaja seda Euroopa demokraatia sihtkapitali, et kiiremini reageerida ja paindlikumalt reageerida, seega see äh, tähendab, et me peame kogu seda vahendite paketti käsitlema ja selleks on väga kasulik omada ka ekspertide arvamust. esimest tänab äh, külalisi. ja nüüd esimest tänab, kõike meil on ainult paar minutit jäänud Süüria küsimuse käsitlemiseks. ja meil on härra Otalo, kes on Lähis-Ida talituse juhataja, kes annab meile ülevaate sellest, mis toimus Süürias ja kuidas Euroopa Liit reageeris sellele. ja pidi see?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 kuidas on toimunud taas üks õudne tsiviilelanike tapmine Süürias. see tähendab seda, et meie oleme praegu olukorras, et äh, vägivallaspiraal on muutunud täiesti kontrollimatuks ning see vägivald on suunatud just äh, tsiviilelanike vastu. olukord hoolimata kõigest, mis me oleme üritanud teha välisteenistuse ja kõrge esindaja kaudu, on muutunud äh, aina hullemaks ning seda vaatamata meie välispartnerite ka tehtud tööle ning tundub, et praegu kõik osapooled ütlevad, et nemad peavad kinni Kofi Annani plaanist, ehkki samal ajal äh, kohapeal toimuvad hoopis teistsugused va-, asjad ning praegusel hetkel on Euroopa ÜRO Julgeolekunõukogus äh, siiski asjad ummikseisus, et asjaga edasi minna. ning mis puudutab nüüd viimaseid äh, tsiviilelanike tapmisi Hamas, siis äh, sel hetkel praegu, kui me räägime, on kõrge esindaja mm, tulemas välja oma avaldusega ning lisaks sellele, et ta mõistab hukka sellise kohutava tapmise ja vägivalla, jõhkra vägivalla, kuulab ta, kutsub ta üles äh, uurimusel, uurimisele, et äh, mitte ainult selle kuriteo, tegu laine puhul tehtaks täielik juurdlus, vaid ka see, mis toimus enne Hulas. ta kutsub üles rahvusvahelist kogukonda ühinema selleks, et äh, survestada poliitilist avalikkust asja lahendama. eile osales ta Istanbulis äh, koosolekul terrorismi vastu võitlemise foorumil, kus arutati ka Süüria küsimust ning äh, ta rääkis äh, sellest Venemaaga selle nädala alguses kuna Venemaal on siin võtm-, võtmeroll selleks, et ÜRO Julgeolekunõukogus äh, asjaga edasi minna, samuti peab ütlema, et äh, Kofi Annan informeerib nii Julgeolekunõukogu kui Peaassambleed viimastest äh, arengutest ning arvatakse, et tullakse välja uute ettepanekutega, see Kofi Annan üritab siis asju edasi viia ning tagada seda, et tema plaanist ka kinni peetakse ning seda rakendataks. ning äh, samuti siis või soovivad mitmed riigid sellest ähm, ummikseisust välja saada. ning Euroopa Parlamendi täiskogule on samuti see teema sisse toodud, kõrge esindaja on kohal selleks, et äh, meid teavitada juht-, sellest, mis praegu toimub, sellest, mida arvavad tema rahvusvahelised kontaktid ning millist infot on ta saanud mm, oma partneritelt, aitäh! Well, you, well, clearly, I mean, extremely... suur aitäh, härra esimees, loomulikult äh, on see väga murettekitav, mida me meediast loeme. loomulikult sõltumatult ei ole viimaste veresauna äh, Äh, Hamas äh, kinnitatud, aga Hula mm, kaadreid me oleme näinud, äh, kolmkümmend last on seal külmamereliselt mõrvatud ja see on Lääne-Balkani massimõrvade kõrval kõige hullem asi, mida ma üldse olen näinud. ja kogu lahenduse võti on siin Venemaal peitub ja ma tahaksin teada, kas asevälisminister, kelle nimi mul praegu ei tule meelde, aga Lavrovi aseminister tegi kommentaare rahvusvahelises pressis ning Araabia äh, Äh, liiga mm, esindaja võttis minuga ühendust äh, ja küsis, kas Süüria positsioonis ja Assaadi mm, suhtes hakkab Venemaa positsioon muutuma, kas äh, Assaadi nägemine presidendina võib mingil hetkel ka lõppeda, kas nad hakkavad oma vetosid Julgeolekunõukogust tagasi võtma ja ma tahaksin välisesinduse puhul teada, mida liikmesriigid arvavad ja mida ka kõrgem esindaja arvab, et võiks teha selleks, et survestada rohkem Venemaad, selleks, et Venemaa saaks aru, et ta peab jätma kõrvale oma liitlase äh, ja Damaskuse kõrvale heitma. Äh, see loomulikult isoleeriks Süüriat ning Süüria ühenduslüli ka Iraaniga, aga Venemaa peaks aru saama, et tema strateegiline äh, huvi äh, peaks Pärsia riikidega koostöös olema hoopis suurem ning äh, nende rahv-, äh, rahvuslik huvi oleks ka töötada koos rahvusvahelise üldsusega, mitte toetama karistamatut režiimi, kes lihtsalt tapab naisi ja lapsi. ma tean, et olukord on väga keerukas ja ma tahaksin öelda, et ka opositsiooni esindajad ei ole kindlasti mingisugused äh, inglid ja süüst puhtad, aga praegune režiim on lubanud oma sõjalistel rühmitustel äh, lihtsalt tungida küladesse, tappada, tappa sealseid inimesi, naisi ja lapsi, mis on äh, väga selge inimsusevastane kuritegu minu arust ja wenn wir ehrlich sind, äh, sind wir kui nüüd ausalt äh, öelda, siis poliitiliselt oleme me siin täiesti abitud. me teame, kus kohas äh, rahvusvahelise käitumise muutuse lahendus peitub, see peitub Venemaal, nagu öeldud, aga praegu ei näe ma üldse midagi, mida me teha saaksime, et olukorda muuta. me ei saa kindlasti praegu poolt tosinat drooni saata äh, kurjategijate peale äh, Süürias, äh, see on välistatud võimalus, aga ähm, küsimus välisteenistuse kohta, on ju valdkondi, kus majanduslikke kontakte ei ole praegu täielikult ära kasutatud. näiteks, kas toimuvad praegu regulaarlennud Süüriasse, kas Euroopa lennufirmad lendavad sinna, kas Araabia mm, riikide lennufirmad lendavad sinna. järgmine samm oleks see, et kõik lennud, mis äh, Damaskusest õhku tõusevad ja sinna maanduvad, äh, tuleks lihtsalt ära lõpetada. seda me saame teha. kõik laevad Euroopa Liidu sadamatest äh, mis suunduvad Damaskusesse, tuleks nende liikumine ära keelata, nii et majanduslikult saab üht-teist ära teha Without any political problems I can say that I ilma igasuguste poliitiliste raskusteta ma saan toetada absoluutselt kõike seda, mida ütles härra Tannok, võtmeküsimus on siin Venemaa. ja ma arvan, et sellisel juhul ka läheb Hiina selle algatusega kaasa, Euroopa Liit aga peaks töötama tõhusamalt, survestama, häbimärgistama Venemaad selleks, et see, see saaks toimuma proua Brandner, palun. suur tänu loomulikult äh, see tegevusetuse tunne, abituse tunne on kindlasti väga laialt levinud. ma arvan, et äh, näpuga Venemaa peale näitamine äh, on üks võimalus, aga kui, kui Euroopa Liit mitte midagi ei tee selleks, et Venemaa oma meelt muudaks, siis Venemaa seda ka ei tee me teame, et äh, me räägime praegu viisalihtsustusprogrammist äh, Venemaaga, kas me oleme võimalus, võimelised siin tegema lehmakauplemist sellisel moel, et me ütleme Putinile, et te saate viisa äh, lihtsustuse, kui Assad sunnitakse lahkuma? kas on võimalik Euroopa Liidu poolt seda teha? nii et ma arvan, et näpuga näitamine ei aita siin praegu, meil on vaja konkreetselt midagi enda poolt välja pakkuda, et venelasi veenda. teine asi, mida ma tahtsin öelda on see, et opositsioon ei ole viimase poole aasta üheksa kuu jooksul tegelikult suutnud oma jõudusid ühendada. ei tundu, et opositsiooni näol oleks tegemist ühise rindega, äh, mille taga oleks olulised jõud, eriti just kohapealsetes tegevustes Euroopa Liit on äh, keskendunud äh, siin oma tähelepanus erinevatele opositsioonigrupeeringutele, aga me oleme teiste vastu Äh, läinud äh, sellepärast, et me ei ole kogu opositsiooni suutnud aidata. Äh, vahel me tegutseme lihtsalt killustatumalt ja väiksemas mastaabis. nii et me peame aitama opositsiooni ühise rindena seista, et koostööd tehtaks rohkem. ja ilmselt äh, opositsiooni äh, juhtpartei ei, ei saavuta piisavalt legitiimsust, aga ka teiste jõududega koha peal me peame koostööd tegema. suur tänu, härra Salafranco, palun. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos asistiendo a una situación ya. suur tänu. ma arvan, et praegu me näeme sellist olukorda, mis on täiesti vastuvõetamatu me räägime siin praegu seitsmekümnest kaheksast inimesest, kes on tapetud, pooled neist on naised ja lapsed ja paljud on eh, noahoopidega tapetud, seda on teinud sõjaline rühmitus, mis eh, toim-, on valitsuse jõudude kontrolli all. Istanbulis on toimunud mitteametlik ministrite kohtumine eh, ministrid olid kohal Itaaliast, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt ja mujalt maailmast, ka Türgi esindajad olid kohal, täiesti äh, äh, täiesti hämmastavane, et sellised asjad juhtuvad, meil on Süüria sõprade klubi, meil on olemas rahvusvahelise üldsuse esindajad, kes lihtsalt vaatavad pealt. me peame tugevalt hukka mõistma kõik need tendentsi, tendentsid äh, välis äh, suhete kõrge esindaja peab kindlasti täiskogul ütlema väga karmid sõnad, aga meie joon peab olema karmim selleks, et äh, Süüria president saaks aru, et see, mis Egiptuses on juhtunud ja ka mujal aset leidnud, võib juhtuda ka tema režiimiga. me ei saa lubada sellist karistamatust, äh, kui äh, veresaunad toimuvad üle kogu riigi ja Euroopa Parlament on tegelikult väga heas positsioonis selleks, et äh, algatada inimeste, inimgruppide äh, osas koha peal tegevusi, mis võiks olla tõhusad. Äh, Venemaa käitumine loomulikult ei ole olnud ka väga hea mm.. Eri. Yes. Yeah, thank you. Uh, thank you. järgmine sõnavõtja. ma räägin lühidalt Teil on võimalus leida, kuulata vastuseid ka nendele küsimustele. loomulikult ma edastan need küsimused ka kõrgele esindajale, kui ta järgmisel nädalal Strasbourgi tuleb. Äh, ma tahaksin vastata lühidalt paarile küsimusele. Venemaa seisukoha muutus. kahjuks muutust me ei ole täheldanud. Venemaa on juba varem sõna võtnud ja jätnud mulje, et Venemaa jaoks võib Süüria eksisteerida ilma asetita, kuid seda ei ole sõnaselgelt öeldud ja vähemalt see ei tule välja ka nende tegevusest, eriti ÜRO Julgeolekunõukogus. kui me räägime majanduslikust poolest, siis ma tahan teile meenutada, et me oleme viisteist korda siiani pikendanud sanktsioone, äh, mille me käivitasime rohkem kui aasta tagasi ja ilmselt ka järgmisel välisnõukogul arutatakse täiendavalt sellealaseid meetmeid. selle kallal me teeme tööd. kaks päeva tagasi osalesime Washingtonis rahvusvahelisel kohtumisel, kus arutati sanktsioone, äh, üritades äh, kaasata ka teisi väljaspool Euroopa Liitu liituma selle sanktsioonide režiimiga, sest on oluline, et me rakendame sarnaseid meetmeid, kui me soovime, et need meetmed oleksid tõhusad. Äh, kui me räägime Venemaa veenmisest, ma ütlesin juba, et meil toimus tippkohtumine, seda arutati seal, meie kõrge esindaja on pidevalt olnud kontaktis Venemaaga, et äh, seda küsimust edendada ja arutelud jätkuvad mis puudutab opositsiooni, siis kahjuks äh, opositsioonijõud on killustunud, opositsioon ei ole suutnud tugevat ühtset platvormi moodustada ja ma tahaksin rõhutada siinjuures, et meie suhtleme kõikide erinevate opositsioonirühmitustega, mitte ainult ühega. ja me üritame leida võimalust neid erinevaid rühmitusi kokku viia, sest Araabia liiga juba kuueteistkümnendal mail kutsus sellele üles ja me üritame seda teha ja me suhtleme selles küsimuses ka Araabia liiga liikmetega. nagu ma ütlesin, järgmisel nädalal kuulete täiendavat infot otse kõrge esindaja suust. suur tänu ja suur tänu, et te tulite äh, nii kiire etteteatamisega. Äh, me täname teid, et te tulite selle kiirkutse peale ja mulle tunne, et me oleme jõudnud nüüd sellesse etappi, kus me peame ütlema äh, ja möönma, et Kofi Annani plaan kukkus läbi. ja nüüd jääb ainult oodata ja vaadata, mis toimub kui selles äh, nimetatud Süüria külas lihtsalt brutaalselt tapeti ja pussitati naisi ja lapsi. see ei ole kuidagi kooskõlas sõlmitud leppega ja me ei saa enam seda sõlmitud kokkulepet kasutada alipinnas, ega me peame langetama teistsugused otsused. suur tänu teile!